pädevad Prantsuse äh, Vabariigi asutused annavad meile teada, et Steve Briot ja lugupeetud Sophie Montel äh, ja parlamentaarne immuniteet on ära võetud, sellepärast et äh, nende kohta on algatatud uurimus Nanterre kohtus